no jätkame nüüd istungiga ning läheme esimese päevakorrapunkti juurde tänasel päeva, äh, pärastlõunal, selleks on siis äh, koosoleku protokolli kinnitamine. kas eilse protokolli kohta on mingeid märkusi? ei ole. seega on äh, see protokoll kinnitatud ja me läheme edasi debatiga. kõigepealt nõukogu ja komisjoni avaldused Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseisukohta